So can we start, concentrate on the last point uh,, the macro assi uh, financial assistance to the Hashemid kingdom of. niisiis räägime äh, mikrofinantsabist äh, äh, Jordaaniale ja sõna saab proua Neits. lugupeetud esimees, kallid kolleegid, ma olen arvamuse raportööriks, arvamuse koostame Inta komisjonile ma sain ühtekokku kakskümmend muudatusettepanekut. tahaksin tänada kolleege selle töö eest, mida nad tegid. ma olen nõus enamikega muudatustest, välja arvatud need, mille on esitanud Laurent Stassen Neid muudatusettepanekuid ma toetada ei saa, sest need on täiesti negatiivsed ja nende mõte on loobuda igasuguse abi andmisest Jordaaniale. ilmselt on eesmärk karistada Jordaaniat selle eest, et ta, see on islamiriik. ma arvan, et kolleegid INTA ja eelarvekomisjonist äh, arutavad igasuguseid praktilisi, rahalisi külgi, mis on väga olulised, aga mis puudutab meie komisjoni, siis tahaksin teile meelde tuletada, et on äärmiselt oluline, et Jordaanial oleks Euroopa Liidu rahaline toetus praegusel raskel ajal ja seda kahel põhjusel. esiteks, Jordaania Äh, kuninga juhtimisel on äh, ellu viimas äh, tõsiseid poliitilisi reforme. Need reformid ei ole riigis leidnud ühehäälset heakskiitu, sellepärast et on rahvastiku osi, osi, kes sooviksid praegust olukorda säilitada. ma arvan, et Jordaania tulevuse arengu huvides, oleks oluline, kui me näitaksime äh, üles toetust nendele käimasolevatele reformidele, mis äh, siiamaani on olnud rahumeelsed. ja teine oluline asi on see, et Jordaania äh, peab vastu võtma tohutul hulgal põgenikke Süüria konflikti tõttu ning see põgenike voog on kogu Jordaania äh, väga suure surve alla seadnud, nii demograafilise surve alla, majandusliku surve alla ning äh, jordaanlased ise ei ole äh, sugugi õnnelikud selle üle, et neid põgenikke nii palju tuleb. aga sellele vaatamata Jordaania võimud teevad kõik, mis nende võimuses, et aidata neid põgenikke, sellepärast et Äh, ja seetõttu vajavad nad rahalist toetust ning ma arvan, et oleks äh, mõistlik, kui Euroopa Liit äh, selle ettepaneku heaks kiidaks ning selle lepingu eelnõu siis, aitäh! aitäh, proua Neits, tehtud töö eest! ja nüüd annaksin siis saadikutele, kes seda soovivad, võimaluse sõna võtta ma ei näe, et keegi sõna sooviks võtta. meil on kohal ka komisjoni esindaja. võib-olla komisjoni esindaja sooviks äh, midagi öelda, härra Debrano Arroyo, nii palju kui ma aru saan, on komisjonist. jah, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri proua Neitsi äh, selle arvamuse eest ja selle toetuse eest ja nende põhjenduste eest ettepanekule. meie äh, jagame tema seisukohti äh, olukord Jordaanias on järjest hullemaks muutunud äh, ja seda abi andmist äh, õigustab äh, nii pagulaste vool kui ka üha halvenev olukord Siinai poolsaarel. nii et, et Jordaania peab arvestama ka sellega, et kütus on läinud kallimaks ja varustuskanalid Egiptusest on täielikult ära lõigatud ja seega jooksev konto äh, tasakaal on ohtu sattunud äh, ja kümme protsenti äh, CDP-st on juba puudujäägis, nii et, et tegemist on esimese mikromajandusabiga, mida me anname Araabia kevade kontekstis. nii et, et on äärmiselt oluline tõesti, et Euroopa Liit toetaks neid riike, kus on käimas üleminekuprotsessid ja mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, siis keskenduksin ühele, see on number viis, kus pannakse paika abikõlbulikkuse kriteeriumid, aga räägitakse ka sellega, kuivõrd oluline on majanduslik ja poliitiline stabiilsus, see on väga oluline kriteerium, mida me võiksime lõhutada põhjenduspunktides aga praegune sõnastus jätab mulje, et tegemist on tõesti abikõlbulikkuse kriteeriumiga, aga see ei ole kooskõlas selle ühise resolutsiooniga, mille parlament ja nõukogu mõne, mõni aeg tagasi vastu võtsid. nii et, et äh, meie ettepanek oleks, et selle ettepaneku sõnastust tuleks muuta. meil on äh, üht-teist öelda ka muudatuse neli kohta Äh, ma ei tea, kas siin on vaja mainida, et kõik reformid toimuvad just nimelt kuninga juhtimisel. igatahes tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on, et me tegutseksime selles osas nii kiiresti kui võimalik, et me saaksime tõesti hakata Jordaaniale abi osutama ning lõpetuseks tahaksin öelda, et see abi on Äh, äh, põhjendatud äh, ka siis pagulaste olukorra pärast, riigieelarve olukorra pärast. nii et, et see peaks olema osaks siis Euroopa Liidu reageeringust siis Süüria kriisi tõttu naaberriigis tekkinud olukorrale. aitäh. kuna sõnasoovijaid rohkem ei olnud, siis teatan, et me hääletame seda arvamust kümnendal oktoobril see oli viimane päevakorrapunkt täna hommikul ning soovin teile nüüd kõigile head isu ja kohtume pärastlõunal